kümnenda aprilli istungi protokollid on nüüd kättesaadavad, kas äh, selle vastu on vastuväiteid? Äh, kui ei, siis on protokoll ka heaks kiidetud. lugupeetud daamid ja härrad, kolmapäeval